is not therefore warranted. All we would succeed in doing äh, tal õnnestuks äh, ainult äh, harmoneerida tarbijaõigusi, konkurentsivaldkonda ja turureegleid. turureeglid peaksid võimaldama konkurentsi edendamist ning selles parlamendis ei oleks, sellel parlamendil ei ole õige hakata nii-öelda mikrojuhtima börsil noteeritud ettevõtteid me oleme näinud, mis juhtus Ühendkuningriigis, seal on äh, selgelt ette nähtud äh, reeglid, kuid finantskriis tuli ikkagi ja kokkuvõttes äh, osutus see kalliks näpuharjutuseks, kus lihtsalt pandi kirja linnukesi, selle maksid kinni ettevõtted ja tarbijad ja tegelikult ei saanud suur osa ettevõtteid börsile minnagi mina suhtun seetõttu sellesse küsimusse väga lihtsalt, need lihtsad ettevõtted, mil, millest ei tulene mitte mingit süsteemset riski, võiksid ennast ise hallata, see peaks olema lubatud. ma vaatan need muudatusettepanekud läbi ja esitan ka kompromissettepanekud, ma arvan, et need ettepanekud jälgivad, järgivad üldist loogikat, mille alusel ma olen selle raporti teinud, ma teen ka tihedat koostööd teiste variraportööride ja teiste kolleegidega, et me üldiselt võiksime kokku leppida. ma arvan, et hääletatakse üheksateistkümnendal või kahekümnendal detsembril ning seetõttu on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg Strasbourgi sessioon detsembris ette. jah, nüüd ma annan sõna variraportööridele. proua Kolberg, kas te soovite sõna? Köszönöm szépen. Először is uh, szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sok uh, építő javaslat érkezett a ma tänan väga, ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et tehti terve rida konstruktiivseid ettepanekuid. ja ilmusid äh, muudatusettepanekutes ka uued küsimused. enamik muudatusettepanekuid arvestab komisjoni rohelise raamatuga ja üritab tugevdada äriühingute üldjuhtimise raamistikku, aga terve rida küsimusi on endiselt lahtised. ja nendeks on näiteks äriühingute nõukogude koosseis ja muud küsimused, millega tulnuks ka tegeleda. aga seda ei ole tehtud. enamik muudatusettepanekuid väärivad meie toetust, aga samas on ka mõned, mis minu arvates lähevad liiga kaugele ja tungivad liikmesriikide pädevusse ja tahetakse reformida üldjuhtimist ja e, selliseid ettepanekuid me ei saa toetada, on veel mõningad e, probleemsed valdkonnad, millele ma tahaksin teie tähelepanu juhtida Äh, siin ma olen äh, nõus äh, kolleegidega, kes muudatusettepanekuid tegid, nimelt üldjuhtimine ei ole olnud tõhus ja roheline raamat nüüd üritab täita neid lünki, mis on tekkinud süsteemis. me peame tugevdama Euroopa Liidu tasandil toimuvat reguleerimist näiteks Eh, tuginema rohkem headele tavadele. Eh, ja kindlasti on vaja paremini ka informatsiooni koguda. aga ma leian, et eh, hea on see, et äriühingu üldjuhtimise teema on nüüd käsitlemist leidnud ja üritatakse seda parandada ning see on hea, kui nüüd komisjon teeb ka konkreetseid ettepanekuid, näiteks selle kohta, kuidas ühtlustada ähm, nõukogu liikmete tasustamist. ning kuidas arvesse võtta ühiskonna huve tervikuna. ma arvan, et nende asjadega peame hakkama ka rohkem tegelema ning kindlasti üks tähtis aspekt on sooline tasakaal. on eh, läbi viidud terve rida uuringuid, kust nähtub, et eh, naiste osalemine ettevõtete nõukogudes on väga positiivse mõjuga, nii et tähtis on ka komisjoni teha ettepanekuid, tagamaks naiste parem esindatus nõukogudes. aga ma ei leia küll, et oleks vaja kehtestada mingisugused kvoodid. samuti on vaja hea seista selle eest, et naisi ja mehi tasustataks ühteviisi need küsimused, millele ma tähelepanu juhtisin, vajavad ka käsitlemist ja seda läbipaistvalt. ma tänan teid tähelepanu eest ja tänan kolleege muudatusettepanekute eest, ma usun, koos raportööriga me töötame sel teemal edasi. jah, ma tänan, Wolf uh,. jaa, vielen dank palju tänu, proua esimees. palju tänu ka Ashley Foxile selle raporti eest ning selgituste eest. me oleme kõik ilmselt nõus sellega, et praegu on tegemist usalduskriisiga kodanikud on kaotanud usalduse, mis puudutab meie majandussüsteemi ning see on eh, tihedalt seotud sellega, kuidas ettevõtteid juhitakse, kuidas teostatakse järelevalvet. Eh, seetõttu on minu arvates raport äärmiselt oluline, olulisem, kui seda siiani on rõhutatud eh, ning ma sooviksin esile tuua just positiivset proua äh, härra Ashley lähenemises äh, meil on kõigepealt vaja leida äh, lahendused sellele, kuidas tagada konkurents, me ei tohi konkurentsi nõrgendada, vaid seda tuleb tugevdada, kuid ma ei ole päris kindel selles, kas me võiksime jätta ettevõtete juhtimise ainult ettevõtete enese hooleks meil on juba olemas teatud eeskirjad, kuid me näeme, et neid on vaja paremini rakendada. põhimõtteliselt ma leian, et tegemist on väga hea dokumendiga, väga hea on põhimõte täida või selgita ning tegevusjuhendid on meil põhimõtteliselt olemas, kuid küsimus on selles, et neist ei peeta kinni ning nõue, et selgitatakse, miks neist neid kinni, neist kinni ei peeta, ei ole piisavalt range ning kui meil on aktiivne tegevjuht, siis pärast tema aktiivse tegevuse lõppemist äh, saab temast äh, näiteks nõukogus järelevalvet äh, teostav isik. Äh, sellisel juhul minu arvates ei ole asjad kõik korras. me peame pöörama tähelepanu sellele, et niisugused asjad oleksid võimatud ning meil on vaja lähenemist, mis tagaks selle, et tegevjuhid ei saaks kontrollida iseenese tegevust meil on vaja tagada see, et vead ikkagi tuvastataks. meil on vaja järelikult teistsugust lähenemist ning meil on vaja selgelt öelda, et tegevjuhid ei saa ilma vahepealse üleminekuperioodita otse nõukogusse üle minna. ma leian, et et rohkem tähelepanu tuleks pöörata äh, ka äh, sellistele olukordadele, kus kasutatakse erijuhtumi äh, kasutamise õigusi. meil on vaja selgelt viidata ka sellele, mida teha siis, kui meil esineb rikkumisi küsimus sellest, kui palju mandaate võiks olla direktoril, sõltub äh, kahtlemata ka sellest, missugusest süsteemist me räägime. Euroopas meil on kaks-kolm erinevat ettevõtete juhtimise süsteemi. meil on mandril valitsev süsteem, kus tegevjuhtkond on väga aktiivne ning äh, tegevjuhtkonna tegevust kontrollib Järelevalvenõukogu. Ähm, meil on ka kaksikjuhtimise süsteem äh, ning meil on ka Anglo-Ameerika süsteemis eelistatud süsteem. Äh, seda kasutatakse näiteks Iirimaal, Ühendkuningriigis väga palju. seal on tegemist ainult ühe nõukoguga ning nõukogu liikmed on siis kas äh, täitval tasandil tegevad või nad ei ole seda niisugune, niisuguses nõukogus äh, töötamine võtab kahtlemata tunduvalt rohkem aega, juhul kui inimene on äh, seotud ettevõtte otsese juhtimisega. sellisel juhul peaks olema tema mandaatide arv piiratud, sest ta ei suuda olla korraga tegev väga mitmes ettevõttes. lisaks on meil ka Šveitsi süsteem, Prantsusmaa süsteem Eh, seal on tegemist aktiivse eh, juhatusega ning eh, haldusnõukogu tegevusega. mandaatide arv sellisel juhul, kui isikud ei ole hõivatud ettevõtte otsese juhtimisega, peaks samuti olema piiratud Äh, empiirilised uuringud äh, näitavad, millal äh, jõuab töökoormus sellise piirini, et ei jõuta enam tagada nõuetekohast tegevust. me peame arvestama, et juhatus juhatuses tegutsemine peaks tegelikult tähendama kahekordset koormust. kui inimene on kahes ettevõttes korraga juhatuse esimees, siis rohkem mandaate ei tohiks talle enam anda. ma arvan, et mandaatide arvu tuleks kindlasti piirata. minu arvates on väga oluline Ashley ei ole sellele praegu piisavalt tähelepanu pööranud, et ähm, järelevalve nõukogus äh, olevad liikmed alluksid ka kontrollile. juhatuse liikmete tegevust nagunii hindab äh, äh, haldusnõukogu personali osakond Saksa süsteemis, aga vaja oleks ka vastupidist hindamist. selleks võiks kasutada välishindamist. ma arvan, et hindamine iga kolme aasta tagant peaks läbi viidama kindlate kriteeriumide alusel. kahtlemata aitaks see tõsta haldusnõukogu tegevuse tõhusust. ma leian, et nagunii enamikus ettevõtetes tasustamissüsteemid on läbipaistvad juhatuse liikmete, nii nende, kes tegelevad otseselt ettevõtte juhtimisega, kui ka nendega, kes ei ole aktiivses tegevuses kaasatud, nende tasustamine on läbipaistev. juhatuse liikmete kõikide summade esitamine paušaal, äh, kõikide äh, töötasude esitamine paušaalsummana ei ole aga piisavalt läbipaistev. me peaksime saavutama selle, et äh, oleks ülevaade ka individuaalsetest töötasudest mis puudutab naiste esindatust ettevõtete juhtkondades, siis kvooti meil kindlasti vaja ei ole, aga me peaksime kohustama ettevõtteid äh, võtma ise endale vastavad kohustused ning need kohustused ka avalikustama, näiteks et viie või kümne aasta pärast kohustub teatud, teatud ettevõte selleks, et tal oleks juhtivatel kohtadel ka naised. edu selles valdkonnas tuleks kindlasti kajastada ka aastaaruandes raportöör soovitab äh, aruandlust kvartalite kaupa äh, piirata. mina seda ei soovitaks, ma leian, et oleks mõistlikum äh, jääda läbipaistvusdirektiivi nõuete juurde. ma arvan, et siin ei tuleks muudatusi ette võtta kui me eh, selle nõude eh, tühistame, siis võidakse seda vääriti tõlgendada. me tahame ju läbipaistvust suurendada, sellisel juhul me ei või vastupidiseid samme astuda eh, ning seetõttu mina siin mingeid muudatusi ette ei võtaks, aitäh! suur tänu, Pascal! aitäh, ka mina võin teha lühidalt nagu eelnevad variraportöörid, sest ma nõustun sellega, mida härra Klints ütles, nõustun väga paljudes punktides. ning nõustun ka nende muudatusettepanekutega, mis räägivad haldusreeglitest, kuigi ma pole kindel, kas need peaksid olema siduvad või mitte. Ulf Klints tõi näite Prantsusmaa kohta Prantsusmaal on olemas käitumiskoodeks, mis on kehtestatud äh, Prantsusmaa suurettevõtetes. see on ambitsioonikas koodeks, kuigi seda tegelikult ei rakendata väga laialdaselt. niikaua, kui me räägime raamistikust, mis sätestaks üldiselt sellised juhised, saavutame me edu meie pooldame kindlasti siduvat lähenemisviisi, mis tähendaks seda, et üle Euroopa kehtivad äh, samad reeglid ja et kõik on võrdses seisus. mis puudutab kvootide küsimust, siis äh, siin olen ma täpselt sama meelt. tundub, et härra Klints ei poolda kvoote. aga enamjaolt on nii, et äh, nendes riikides, kus siduvaid reegleid pole, ei äh, ole ka mingisuguseid edusamme. kui me vaatame Prantsuse näidet ja Prantsusmaa börsil noteeritud ettevõtteid või seda, kui palju naisi on nende ettevõtete juhatuses, siis kõik näitajad on äh, madalad. ning aastaks kaks tuhat viisteist on äh, küll mingid eesmärgid seatud, kuid tegelikult nende suunas liigutud pole. seetõttu ei ole vaja ka kleepida sõnale kvoot väga negatiivseid silte ning äh, sedasama arvan ka palkade äh, naiste osakaalu ja kõige muu kohta, jah, peaks olema mingisugune süsteem, äh, mingisugused eesmärgid, mille poole püüelda, kuid süsteem peaks olema paindlik. ja veel üks asi. Wolf Klints rääkis ka kvartaliaruannetest ma arvan, et äh, siin on meil võimalik anda ka lisaväärtust. tegemist on äh, tekstiga, mis kuulub raamatupidamisdirektiivi valda ja me soovime välja saata signaali, mis ütleks, et tegelikult ei ole võimalik kõiki ettevõtteid äh, lühikese aja jooksul hinnata turuväärtuse järgi, sest mõne ettevõtte ähm, äritsükkel on palju pikem. sellega äh, Ehm, kaasnevad teatud väljakutsed, näiteks eh, protsüklilised eh, raamatupida-, raamatupidamise eeskirjad ei eh, sobi igale poole, näiteks riigivõlga ei saa nende alusel hinnata mõnikord on nii, et äh, ettevõttele tehakse ülesandeks hinnata kõikide osade väärtust, kuid äh, see ei ole tegelikult õige, sest äh, nende mm, osade või ähm, aktsiate ähm, keskmine hoidmisaeg on kümme aastat ja seetõttu ei saa suvalisel ajahetkel neile anda mingit väärtust, mis kajastaks reaalsust. kui me vaatame uuesti kvootide küsimusi, naiste osakaalu, palku, siis eh, kindlasti oleks meil vaja raamistiku ülemineku aja ja paindlikkusega. aitäh! aitäh, kas keegi soovib veel sõna? peale minu, mina soovin. raportöör juba ütles, et me peame siin eh, balansseerima üsna delikaatsel piiril äh, ja vahet tegema asjadel, mis kuuluvad meie pädevusse ning neil, mis kuuluvad õigusasjade komisjoni pädevusse. ning äh, samuti oleme siin nüüd rääkinud ettevõtete haldusreeglitest, mis tegelikult ju kuuluvad ka kapitalinõuete direktiivi alla ja öö, ähm, samas tuleb need ettepanekud siin ikkagi läbi vaadata. mina olen omalt poolt esitanud ühe muudatusettepaneku, sest öö, äh, ma arvan, äh, et me peaksime järgima täida reegleid ja selgita lähenemisviisi. kui aga keegi on mingi selgituse andnud, siis tuleb see selgitus ka läbi vaadata ja veenduda, et selgitus oli mõistlik meil ei ole vaja mingisuguseid meeldetuletusi selle kohta, milline on süsteemne ettevõte. süsteemne ettevõte ei ole ainult finantsinstitutsioon ning pärast Enroni skandaali oli eh, ju nii, et kakskümmend kaks tuhat töökohta lihtsalt koondati ning Asser Henderson, ta, selle, temal oli isegi kaheksakümmend viis tuhat äh, töötajat, see tähendab seda, et selliste äh, suurte ettevõtete pankrotistumine on tegelikult väga suur sotsiaalne probleem. aastal kaks tuhat kolm koondati kolmkümmend kuus tuhat viissada inimest ning äh, nüüdseks on alles vaid kolmteist tuhat üheksasada töötajat ja kõik see juhtus sellepärast, et äh, kuritarvitati finantsinstrumente äh, ettevõtte rahastamiseks. on ka teisi süsteemseid ettevõtteid, mis on läinud pankrotti või mille puhul pankrot ähvardab ja selline pankrot võiks kaasa tulla, tuua väga suuri äh, majandusprobleeme. Luksemburgis näiteks astu, asub ettevõte, mil, mille käive on viiskümmend üheksa miljardit eurot ja kokku on ka tal tuhandeid töötajaid, kes küll on äh, kõikjal üle maailma, mitte ainult Luksemburgis. Airbusi tulu on äh, umbes kolmkümmend miljardit eurot ning ta hoiab äh, palgal viiskümmend neli tuhat inimest. Dutch Shellil on samuti üüratu käive ja sada tuhat töötajat see tähendab seda, et me räägime tõesti ülisuurtest ettevõtetest ja kui sellise ettevõttega midagi juhtub, võib äh, selle mõju äh, võrrelda katastroofiga finantssektoris. nii et äh, tegelikult ei ole ju asi selles, kas meile meeldib sõna siduv või mitte, asi on selles, et kui meil on lähenemisviis täida reegleid või selgita, siis süsteemsete ettevõtete puhul tuleb nõuda äh, et reguleeriv asutus tõesti peaks äh, siis seda selgitust ka läbi vaatama, kontrollima, milline see selgitus oli ja ütlema, et see oli mõistlik või ütlema, et ei olnud mõistlik, seda ei ole vaja kuskile veebisaidile üles panna, äh, seda analüüsi, küll aga tuleb see analüüs äh, läbi viia, ükskõik, kas me nimetame seda siduvaks või kuidagi teisiti, see pealkiri mind ei huvita. mind huvitab, et täidetaks vastavad põhimõtted ning süsteemse riskiga ettevõtetele võime meie oma komisjonis kindlasti nõuande ja kasulikud olla, sest süsteemsel ettevõttel on majanduselule suur mõju. nüüd aga saab uuesti sõna raportöör. aitäh, äh, proua esinejana. ma arvan, et selle süsteemsete äh, ettevõtete jutuga võin ma täielikult nõustuda ja te tõite ära peaaegu täieliku nimekirja tähtsatest süsteemsetest ettevõtetest Euroopas. mina aga tahaksin äh, väl-, vältida seda, mida härra Canfin pakkus, sellepärast et tegelikult ei ole vaja kõigil börsil noteeritud ettevõtetel äh, järgida nii rangeid siduvaid reegleid, see viib ainult sellele, et äh, ainult selleni, et vähem ettevõtteid üldse noteerib ennast börsil või läheb mõnele muule Euroopa välisele börsile ja seda me kindlasti ei soovi. me soovime, et probleemid lahendataks ja mingid lahendused tuleb leida, nii et äh, hakkame seda tegema. poliitikud tihti kahjustavad äh, majanduselu oma ettepanekutega, sest nad sekkuvad liigselt mina arvan, et me peaksime sekkuma nii vähe kui võimalik, aga sekkuma vajalikul määral. nüüd äh, vastuseks sõnavõtjatele. ma nõustun äh, märkustega soolise tasakaalu alal, ma olen tuttav äh, teadusuuringutega, mis näitavad, et kui ettevõttes on rohkem naisi, kui juhatuses on rohkem naisi, siis läheb ettevõttel paremini ma nõustun teiega ka selles, et komisjon peaks börsil noteeritud ettevõtteid julgustama, ähm, palkama juhatusse rohkem naisi ning kvoote tegelikult ei ole vaja kehtestada, sest ettevõte kuulub aktsionäridele või osanikele ja just nemad vastutavad ettevõtte haldamise eest ja juhtimise eest. kui tekib olukord, kus Euroopa Liit või liikmesriigi valitsus hakkab kõigil nii-öelda kätt hoidma, siis tegelikult kaob ju aktsionäri enda vastutus. sellega ma ka piirdun, aitäh veel kord variraportööridele koostöö eest! aitäh ka teile! nagu raportöör juba alguses ütles, hääletame me üheksateistkümnendal detsembril ja juurikomisjon hääletab kahekümne kuuendal jaanuaril, nemad on juhtkomisjoniks. ja kes tahab esitada muudatusettepanekuid Jurile, siis peab ta tegema seda käesoleva nädala neljapäevaks. nii et kui teil on äh, esitada neile muudatusettepanekuid, siis esitage need neljapäevaks täiskogu istungile läheb äh, see raport esimesel märtsil kaks tuhat kaksteist. aga ma ei saa veel edasi minna. Alas lahkub siit, aga see on tema viimane äh, koosolek meie komisjonis, kuigi parlamendist ära ei lähe ta läheb äh, lihtsalt uutele parematele jahimaadele peasekretäri ähm, ametis, nii et äh, Lars, me täname sind selle eest, mis sa siin oled teinud. ta on alati tegutsenud kulisside taga, käinud kolmepoolsetel kohtumistel, aga kahjuks enam äh, siin äh, meiega koos ta ei istu, vaid läheb mujale. aga meie läheme edasi punktiga neli ja see puudutab ettevõtte tulumaksu ühtset konsolideeritud maksustamisbaasi, välja on esitatud äh, raport ning raportööriks on Marianne Tyson, kes tutvustab meile raportit, aitäh! Eh, ma tänan, proua esimees. nagu kolleegid juba arvatavasti teavad, raporti eelnõu on juba välja saadetud, see oli algselt koostatud hollandi keeles ja ma kasutan neid teenuseid, mis meil siin majas on. nii et kirjutasin selle algul hollandi keeles ja ingliskeelse versiooni pärast tõlke saamist lugesin läbi, see on okei okay,, aga muudatusettepanek kümme prantsuse äh, versioonis on vigane, aga ma juba informeerisin sellest sekretäriaati, nii et palun pidage seda silmas, muudatusettepanek kümme ei ole päris see, mida mina öelda tahtsin. ma koostasin selle raporti pärast seda, kui ma olin äh, tähelepanelikult kuulanud äh, esimest arutelu meie hulgas siin komisjoni ettepaneku üle, variraportöörid või nende asendajad Äh, andsid oma esimesed märkused sellele komisjoni ettepaneku ning andsid mulle teada, millised on nende seisukohad ja meie esimesel arutelul ma ütlesin, ma üritan koostada aruande, mis saab laiapõhjalise toetuse, sest me ju avaldame arvamust selles küsimuses, ainult meil ei ole kaasotsustusõigust maksuküsimuses. nii et meil on ainult natukene võimalik nõukogu mõjutada, kui me saame taha sellele raportile suure toetuse. ma kuulasin tähelepanelikult variraportööre ja võtsin arvusse ka seda, milline on reaalne olukord tänases maailmas. meil on väga palju maksustamisprobleeme, mis vajavad lahendamist ettevõtted, kust nad peavad maksma, kus maksustatakse ettevõtete tulu, see küsimus tuleb ära otsustada, me kõik teame, et ka, et majandusolukord on hetkel väga keeruline, sedagi peab arvestama. nii et see on taustaks. ma tegin kolmteist muudatusettepanekut, see on väga väike arv, arvestades, kuivõrd tähtsa ettepanekuga meil tegemist on, kui kõneks on ühtne konsolideeritud maksustamisbaas aga see kõik on osake sellest kokkuleppest, milleni me jõudsime meie esimesel kohtumisel, vähemasti keegi ei olnud minu ettepaneku vastu, nimelt et tuleb koondada tähelepanu poliitilistele küsimustele ja jätta puhttehnilised küsimused kõrvale. et kus saab äh, maksuvähendusi teha ja millal. loomulikult tehti muudatusettepanekuid, aga ma leidsin, et tähtis on säilitada tasakaal ja mitte paigast nihutada seda tasakaalu. nii et eh, minu seisukoht on järgmine, ma toetan komisjoni ettepanekut, me oleme ju kutsunud üles looma seda ühtset konsolideeritud maksustamisbaasi juba pikka aega ja tegemist on väga radikaalse sammuga, sest siin meil on tegemist otseste maksude valdkonnaga, kus Euroopa Liidul ei ole palju volitusi meil on olnud kokku viis ettepanekut otseste maksude kohta ja on teisigi ettepanekuid kaudsete maksude kohta, aga selles otsese maksustamise valdkonnas ainult viis, nii et tähtis on nüüd tõesti ka hea seista selle eest, et need ettepanekud oleksid head. nüüd sisu juurde. ma tean, te olete tuttavad selle ettepaneku sisuga aga ma siiski jagaksin ka pisut taustteavet. ja siis tulen juba muudatusettepanekute juurde. ma tegin ühe muudatusepaneku, kus ma ütlen, et me toetame seda ettepanekut, sest päevast päeva enamik meist siin näeb, kui tähtis on suurem eh, maksustamis integratsioon Euroopa Liidus, sest see tugevdab meie konkurentsivõimet maailmas. liikmesriikide parlamentidel on probleeme sel puhul subsidiaarsuse põhimõtetega aga komisjon on need kartused hajutanud ja öelnud, et kui te mõistate seda ettepanekut sisuliselt, kui te mõistate, mis siin kaalul on, siis tegelikult on ju eesmärgiks ainult teatud moonutused kaotada ning samuti kaotada liigne bürokraatia siseturul ja komisjon väidab, et nendest puudustest on võimalik ainult nii üle saada, et meil on üle Euroopaline ettepanek, millega haldusmenetlust äh, Ähm, lihtsustatakse ja võetakse kasutusele üks maksuhalduri põhimõte. nii et suurem läbipaistvus, suurem tõhusus maksustamisel on vaja muuta Euroopa Liit atraktiivsemaks välisinvestoritele kui nad tahavad investeerida Euroopasse, ei peaks nad muretsema selle üle, kus asuvad üksikud filiaalid ja kus asub peakorter, sest kõik eh, see on integreeritud ja leiab ühtset käsitlemist. ja loomulikult ka piiriülesed äriprojektid meie ettevõtetele muutuvad sellega lihtsamaks. Eh, samuti on võimalik nii Ähm, ärilisi otsuseid langetada majanduslikel alustel ja ei pea arvestama maksukaalutlustega. nii on, on meil ka paremini võidelda topeltmaksustamise vastu ja maksudest kõrval hiilimise vastu. nüüd, kas vabatahtlik süsteem või mitte, ettepanek teeb ettepaneku vabatahtlikuks süsteemiks. samas mõned on leidnud, et see peaks olema kohustuslik süsteem. jaa kohustada äriühinguid seda kasutama, et kõik kasutaksid ühesugust üle-euroopalist maksustamist baasi. on seisukohti selle poolt ja vastu, plusse ja miinuseid on sellised lähenemisviisid. kui ma mõtlen mm, Euroopa peale, siis ma arvan, jah, tõesti tuleks muuta see kohustuslikuks ja lõppkokkuvõttes meil on seda tõesti vaja. aga kui me vaatame meie reaalset maailma täna siis eh, ettepanek selle praeguses sõnastuses eh, on aluseks võtnud vabatahtlikkuse. kui me nüüd teeme muudatusettepaneku, et muudame kogu süsteemi vabatahtlikust kohustuslikuks, siis oleks see väga radikaalne muudatusettepanek. Eh, kõik, kes tahavad, saavad praegu selle süsteemiga ühineda, suured või väikesed ettevõtted kes iganes, aga kui me muudame selle kohustuslikuks, siis me peame hakkama mõtlema selle peale, et kellele see kohustus seada ja kes vabastada sellest ja ma arvan, et aeg selliseks otsustuseks ei ole veel küps. selle kohustuslikuks muutmine oleks liiga radikaalne samm sest tegelikult ühtne konsolideeritud maksustamisbaas on juba iseenesest radikaalne samm, nii et jäägu ta vabatahtlikuks, sest tegemist on eksperimendiga praegu ja on vaja kõigepealt näha, millised on selle süsteemi plussid ja millised probleemid siin võivad tekkida. nii et me arvame, peame alustama sellest, et süsteem on vabatahtlik, see on mõistlik ja põhjendatud lähenemisviis seda toetan ka mina kui raportöör, aga need kolleegid, kes toetavad kohustuslikku süsteemi, mm, pikemas perspektiivis on neil kindlasti õigus. nii et ma arvan, et läbivaatamisklauslisse peaks panema äh, selle võimaluse otsustada, kas edaspidi on äh, süsteem vabatahtlik või kohustuslik. selline läbivaatamisklausel peaks sellise läbivaatamise võimaluse ette nägema aga see läbivaatamine peaks hõlmama ka hinnanguid ja analüüse, millest selgub, kuidas süsteemi rakendatakse, kuidas seda kasutatakse. ja kindlasti tuleb äh, siis otsustada ka, kas süsteem hiljem muutub kohustuslikuks või jääb vabatahtlikuks ja sama puudutab ka ühtlustamise ulatust harmoneerimise ulatust, kas ka maksumäärad vajaksid ähm, harmoneerimist, kas peaks olema miinimummäär ja maksimummäär või peaks olema ühesugused määrad kõikjal. mina olen kuulnud väga kirglikke miinimummäärade pooldajaid. ma arvan, et see ei ole hetkel äh, veel hea mõte, kui me mõtleme, kuhu me oleme jõudnud, arvestades, milline on riigieelarvete olukord paljudes liikmesriikides praegu, äh, sellisel ettepanekul ei oleks toetust, on vaja ikkagi jätta liikmesriikidele manööverdamisruumi ja nad peavad ise saama otsustada oma äriühingute tulumaksumäärade üle ja vaatame siis viie aasta pärast kuidas on see eh, konsolideeritud maksustamisbaas eh, muutnud olukorda, kas, kuidas ta on muutnud olukorra läbipaistvamaks? viie aasta pärast saab juba näha, kas sellest on olnud kasu ka meie konkurentsivõime tõstmisel. Eh, ja kas edaspidi liikmesriigid saavad jätkuvalt ise tulumaksumäärasid seada või on see halb meie konkurentsivõimele, et nad seda teha saavad otsustame need asjad viie aasta pärast ja minu pöördumine teie poole, kes te pooldate ühtlustatud maksumäärasid, tegeleme selle küsimusega tulevikus. nüüd tulude ja kulude konsolideerimine piiriüleselt. see on väga-väga tähtis, ehm, selle kohta ma ei ole teinud ühtegi muudatusettepanekut, ma leian, et on väga tähtis, et tulud ja kulud konsolideeritaks ka piiriüleselt sest tegelikult kogu selle ettepaneku mõte on selles, konsolideerimine peab kindlasti olema hõlmatud. nüüd, mis puudutab seda eh, jaotuse valemit, tulude jaotamise valemit liikmesriikide vahel, Euroopa Komisjon on teinud oma ettepaneku ja ma arvan, et see on tubli ettepanek Need parameetrid, mille nad valisid jaotuse valemisse, on konkreetsed ja prognoositavad ning ka majanduslikult põhjendatud. arvestatakse käivet, kasumit Äh, aga loomulikult ka need kriteeriumid tuleb äh, tulevikus läbi vaadata ja analüüsida. ning kindlasti on vajalik ka see ühe maksuhalduri põhimõte, see hoiab ära liigse bürokraatia mõned on väitnud, et ühtne konsolideeritud maksustamisbaas, nagu komisjon selle välja pakkunud, äh, on olnud täiesti eraldiseisev teema, täiesti eraldi raamatupidamise arvestuse normidest. see on täiesti õige, aga mina leian raportöörina, et see on isegi hea sest eh, kui me hakkame siin kokku leppima raamatupidamisarvestuse põhimõtetes, siis see seondub otseselt rahvusvaheliste normide ja standarditega noteeritud firmade jaoks, mis tähendab seda, et lõppkokkuvõttes meie maksusüsteem muutub sõltuvaks eh, väliskontsernidest Äh, välisorganisatsioonidest, kes tegelevad raamatupidamise arvestusega ning hakkavad otsustama selle üle, milline meie äriühingute tulumaksustamissüsteem peaks olema ja see ei ole vastuvõetav. mina arvan, et on hea, et need asjad on raamatupidamise arvestusest lahus praegu, mõned inimesed nii ei leia. regioonide komiteel oli ka suur mure selle üle, milline piirkondlik mõju sellel ettepanekul saab olema, et nad kartsid, et kaotavad oma maksustamisalase autonoomia aga nagu kõigi selliste ettepanekutega on, me peame mõistma, et igal liikmesriigil on oma haldusstruktuur ja liikmesriigid peavad vaatama, kuidas see kõik toimima hakkab nende eh, pinnal. liikmesriigid, eh, kus on väga tugevad regioonid, saavad öö, eh, oma tingimustele tuginedes seda ühtset konsolideeritud maksustamisbaasi ellu rakendada. Eh, mis puudutab VKE-sid, siis ma olen siia ühe ettepaneku teinud, eh, tuleb hinnata VKE-de olukorda selles süsteemis, peab vaatama, kas eh, see on neile kasulik, kui nad liituvad selle süsteemiga vabatahtlikult. see on midagi, mis vajab analüüsimist, me teame ju, VKE-d on suured tööandjad Euroopa Liidus, nii et kindlasti peaks hindama seda, kuidas see ettepanek neid mõjutab. on veel mõned väikesed muudatusettepanekud, mis räägivad iseenda eest ega vaja edasist selgitamist, igatahes ma tänan kõiki toetuse eest ja panuse eest ja ootan edasisi ettepanekuid. aitäh, Liam, sa tahad ka kindlasti sõna? Euh, aitäh ma olen nõus äh, sellega, et äh, see teema tekitab väga äh, keerulisi tundeid. ma toetan Euroopa Liidus maksustamissüsteemi ühtlustamist. põhimõtteliselt olen ma ühtse maksustamisbaasi loomise poolt, aga kui ma nüüd loen seda dokumenti, komisjoni ettepanekut, siis ma näen, et see tegelikult ei ole eesmärgiks, ainus eesmärk on ettevõtete elu lihtsustamine ning ka liikmesriikide elu lihtsustamine ja raha säästmine komisjoni seisukoht, et ettevõtted võisid ise otsustada, kas nad soovivad konsolideeritud maksustamisbaasi kasutada või mitte. see jääb vabatahtlikuks. siin ei ole ka mitte midagi ettevõtete maksustamissüsteemi kontrollimise kohta maksud, maksudumpingu vastu võitlemise nimel ei tehta siin samuti mitte midagi. niisiis maksustamise valdkonnas konkurentsi tingimuste kontrollimine on jäetud täiesti tähelepanu alt välja. mis puudutab puudutab äh, nüüd äh, liikmesriikide äh, tegevust, siis see sõltubki nende enda otsustest. mulle näib, et siin ei ole kõik soovitused majanduslikult põhjendatud. siin tekivad küsimused ka äh, Äh, halduskulude osas. austatud kolleegid, äh, kui me äh, tahame ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi jätta vabatahtlikuks, siis me tekitame kaose. meil on vaja väljuda kriisist, meil on vaja väljuda praegusest majanduskriisist riigid püüavad oma kulutusi vähendada, püüavad võlgasid vähendada ning nad püüavad oma eelarveid paremini kontrolli alla saada. ning kui me sellisel ajal tahame parlamendis kehtestada riikide jaoks niisuguse korra, mille kohta ka komisjon ise öelnud, et see hakkab avaldama mõju riikide eelarvetele, siis me näeme, et me tegelikult lähtume ettevõtete huvidest ning um, me ei saavuta tegelikult soovitud eesmärke ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi sisseviimine oleks mõistlik siis, kui see oleks kohustuslik. me võiksime sisse viia ühtsed maksustamiseeskirjad ning sellisel juhul oleks võimalik vähendada moonutusi, oleks võimalik äh, Äh, saavutada paremat selgust. raportöör ütles, et äh, viie aasta pärast oleks võimalik alles ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi kasutamine muuta kohustuslikuks, kuid viis aastat on liiga pikk aeg kui me seni lähtume vabatahtlikkusest, võib see meie eesmärke väga tõsiselt kahjustada. meil oleks mõistlikum sellisel juhul oodata maksustamisbaasi äh, sisseviimise äh, kehtestamisega, kuid äh, see kahtlemata ei oleks väga ambitsioonikas, kuid me peaksime lähtuma sellest, et meie huvides on muuta maksustamine läbipaistvamaks ja meie eesmärk on ka vältida maksudumpingut, aitäh! aitäh, Silvi! aitäh, Sharon! aitäh, Mariann, selle töö eest, mille sa oled ära teinud see tekst on tõepoolest hollandi keeles, mida enamik inimesi ei mõista, aga õnneks on see tõlgitud ka teistesse keeltesse. ma pean ütlema, et ma olen pisut üllatunud selle konteksti üle, milles otsuseid tehakse. tegemist ei ole ju suvalise ajahetkega me ei saa öelda, et aega on küll, et küll me ükskord jõuame ühele meelele. me peame arvestama seda, et praegu on Euroopas ikka veel majanduskriis. me peame aru saama, et me saadame majandusmaailma ja kodanikele ju signaale ja õige signaal oleks see, et Euroopa on rahulik ja et me suudame vastu võtta adekvaatseid otsuseid. teiseks tahaksin peatuda sellel, mida Liam ütles mulle ei valmista muret ettevõtete kulude vähendamine, see iseenesest ei ole ju halb. eriti, kui me mõtleme ettevõtetele, mis tahavad tegutseda mitmes liikmesriigis, kui nende jaoks bürokraatia koormus kahaneb, siis on see ainult hea kuid siseturu aspekt valmistab mulle küll muret. komisjon ilmselt äh, püüab äh, siseturule uut äh, hoogu sisse puhuda ja kui me tõesti tahame, et meil oleks suurem majanduskasv, et eurotsoon, euroala oleks konsolideeritud, siis ma ei usu, et seda saab saavutada nii, et igaüks võib ise otsustada, kas ta teeb seda, mida välja pakutakse või mitte. see on vastuoluline, selline vabatahtlikkus on vastuoluline. me ei saa ju lihtsalt öelda, et komisjon on pakkunud välja süsteemi, mida võib kasutada ka vabatahtlikult, kui mõni seda soovib ja et meie oleme sellega nõus. aga et koostöö peaks ikkagi olema eh, tõhustatum, eriti euroala riikide vahel. kuidas me siis eh, seda teeme? et ühest küljest vabatahtlikkus, aga teisest küljest eh, kohustuslik süsteem kuidas need kokku sobivad. ma ei proovi siin praegu äh, mingit otsust peale suruda, ma lihtsalt ütlen, et äh, me ei saa, me ei peaks valima vabatahtlikku süsteemi, võttes arvesse praegust olukorda. euroalas on äh, neid, kes tahaksid pidurit tõmmata ja neid, kes tahaksid tegelikult kiiresti edasi tegutseda veel lähimuspõhimõtte kohta. me kuuleme sellest kogu aeg, liikmesriikide parlamendid viitavad kogu aeg sellele, et lähimuspõhimõtet ei tohi rikkuda. kui me tahame, et meil ei oleks mingit siseturgu, saame sellest siis lahti ma ei ole vastu sellele, et liikmesriigid teatud asju ka ise otsustavad, et neil on manööverdamisruumi, aga tegelikult meil peaks olema ühine raamistik ettevõtete äh, maksustamiseks. see oleks meile kasulik. ja me peaksime leidma võimaluse teha koostööd ühistel alustel. nii et äh, liikmesriigid saaksid äh, olla paindlikud ilma et kahjustataks konkurentsi. sest konkurentsi kahjustamine kahjustab ka siseturgu ma ei tea, kas meie ettepanekud üldse sobivad praeguste arengutega maailmas. on liikmesriike, kes tegelikult tahaksid käituda progressiivsemalt kui teised meie võiksime siis keskenduda sellele, mis on kasulik euroalale. meil on äh, siin ka maksu muudatusettepanek, äh, mis räägib äh, nii-öelda euro pluss süsteemist. nõukogu on selle vastu võtnud, suur aitäh teile kõikide ettepanekute eest, jään ootama edasist diskussiooni. aitäh ka teile, Ivo! tere päevast! lugupeetud proua esinaine tere teile ja kõigile teistele, daamid ja härrad! ma olen oma sõnavõttu tegelikult ette valmistanud inglise keeles, aga ma tahaksin rääkida tšehhi keelt, nii et kuulake palun tõlget ma pean äh, võtma proua Tissoni seisukoha olema tema poolt, äh, sest minu meelest on äh, tema seisukohad ähm, väga head, tema on ennast viinud asjadega kurssi ja nii arvasin ma ka eelmine kord, kui ähm, me rääkisime sellest teemast. tema peab nii-öelda vee ja tule kokku panema, ta peab töötama inimestega kes tahaksid täielikult ühtlustada maksumäära, määrasid Euroopas ja teisest küljest inimestega, kelle arvates on maksukonkurents turul ainult kasulik. ja kindlasti kasulik ka Euroopa Liidule, nii et ta peab toime tulema väga erinevate inimestega. seetõttu on proua Dysoni roll tõepoolest väga raske. ma kuulasin hoolikalt ära, mida ta ütles, äh, kui raportit tutvustas ja mulle tundus, et ta on tõesti suutnud noateral balansseerida ja klapitada neid äärmiselt erinevaid lähenemisviise. ma arvan, et tema, tema arusaamad on mõistlikud, kuid kuna ma tunnen proua Tysonit üsna hästi, siis mina arvan, et tema meelest peaks see süsteem olema tegelikult kohustuslik, aga kuna ta on raportöör, siis ta on sunnitud arvesse võtma seda, et mitte kõik ei jaga seda seisukohta kuigi äh, ähm, harmoneerimispooldajate hääl on tugevam, ei ole see ainuke hääl. nii et äh, ma pooldan seda, mida proua Tyson on teinud, ma arvan, et ta on töötanud väga hästi. ma usun ka, et ta on äh, lähenenud oma ülesandele väga teadlikult, ta saab väga hästi aru, mis Euroopas praegu toimub mina olen Euroopa Parlamendis töötanud umbes seitse aastat ja nii palju, kui ma tean äh, on ähm, ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas olnud arutusel kõik need seitse aastat, kuigi erinevates vormides. seda teemat äh, on arutatud ikka ja jälle, praegu on majanduslik, äh, majanduselu, majanduslik reaalsus äärmiselt äh, karmid ja seetõttu võiks ähm, see ühtlustatud konsolideeritud maksubaas meile olla väga kasulik, kuid samas on see väga keeruline teema ja seetõttu ma ütlengi veel kord, et proua Tyson on seda käsitlenud osavalt nõukogu ilmselt jõuab üksmeelsele, üksmeelsele otsusele ning proua Tyson on seda oma ettepanekutes kajastanud, seda uskumust. võttes arvesse, mis praegu Euroopas toimub, võime isegi spekuleerida, et teatud Euroopa Liidu osades tõepoolest tekivad harmoniseeritud või harmoneeritud ähm, äh, maksutrendid ja seda juba ammu enne, kui hakkab kehtima ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas vähemalt mina järeldan seda praegustest arengutest. olen esitanud ka mitu muudatusettepanekut. ja üldiselt järgivad nad kõik äh, sama loogikat. esiteks peaks ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas olema vabatahtlik, teiseks ei vaja mitte kõik VKE-d sellist süsteemi sellepärast et nende äritegevus võib olla nii väikesemahuline, et nad seda lihtsalt ei vaja. Need ettevõtted tavaliselt ei ole rahvusvahelised ja seetõttu on väär väita, et iga ettevõte kindlasti ähm, peaks kuuluma sellisesse süsteemi, et ta vajaks konsolideeritud maksustamisbaasi. me peame arvesse võtma praegust keerulist poliitilist ja majanduslikku olukorda ning aru saama, et majandusprobleemide lahendamise peamine motivatsioon on ikkagi liikmesriigis. see suhtumine on küll äh, piiratum, kuid samas paindlikum ja kajastab äh, palju adekvaatsemalt sotsiaalmajanduslikku reaalsust ähm, euroalal. samuti on see palju kiirem lahendus äh, kui üks ühtne rahvusvaheline lahendus. võttes arvesse ähm, seda tõde, ei saa aru, miks ei usaldata liikmesriike ja nende enda võimekust otsida lahendusi. ja viimase asjana, proua esinaine, tahaksin öelda seda, et eh, proua Tysoni ettepanekud on väga arukad. tema viieaastane hindamisperiood on eh, suurepärane, viie aasta pärast tuleks siis vaadata, kuidas projekt on eh, toiminud, kas see on olnud tõhus, kuid jällegi tunnistab proua Tyson, et lähenemisviisid erinevad ja isegi nende hulgas, kes kindlalt pooldavad CCCTB-d, ei ole ühtset, ühesugust arvamust, mida siis täpselt peaks tegema, aitäh! ma tänan! ma olen teiega ühte meelt, et kui me tahame, et parlamendi hääl tõesti kuuldav oleks selles arutelus, siis on meil vaja suurt enamust sellele taha ja see peaks olema meie eesmärk. aga see arutelu mis meil praegu on, näitab kätte, kus see enamus võib välja kujuneda. ja see, mida Ivo just äsja ütles, äh, seda toetan minagi, ta kiitis teie tööd ja mina kui euroskeptik toetan Ivot selles kiituses. aga ma arvan, et te lähenesite asjale valelt poolelt. mulle näib, et võib-olla neli suuremat Euroopa-meelset poliitilist perekonda võivad siin konsensusele jõuda ja tahavad olla julgemad selles kahes küsimuses, millele te meie tähelepanu juhtisite kui peatähtsatele. kõigepealt ma olen Silviga ühte meelt, et meil on siin siseturu küsimusega tegemist ja konkurentsivõime küsimusega tegemist. kui olete te VKE, kes Flandrias tegutseb näiteks, siis ega teil suurt paindlikkust siin ei olegi, te peate maksma seda eh, Belgia riigi poolt kehtestatud ettevõtte tulumaksu Belgia riigile. aga kui te olete hargmaine firma või isegi kui te asute Belgias, siis te saate hakata optimeerima oma kulusid ja ära kasutada igasuguseid süsteemi poolt võimaldatud trikke ja auke ja erinevaid määrasid, et optimeerida oma kulud ja tegelikult tähendab see seda, et valitsused jäävad ilma eh, teie panusest, mida te peaksite maksma. nii et kui te olete väike, te ei saa seda teha, aga kui olete suur, siis saate seda ära kasutada. aga selleks, et siseturg jälle tasakaalu lükata, ma arvan, tuleb meil mitte ainult üle minna ühtsele konsolideeritud maksustamisbaasile, vaid peale selle on meil vaja ka harmoneerida maksumäärad. kui me räägime lihtsustamisest, siis tegelikult selle ettepanekuga meil muutub asi keerulisemaks, sest see on vabatahtlik ettepanek, kakskümmend kaheksa erinevat režiimi ma arvan, et see ei vasta äh, küll lihtsustamise põhimõttele. nii et äh, kui meil oleks tegemist äh, siduva maksustamisbaasiga, ühtse ja konsolideeritud maksustamisbaasiga, siis see tähendab, et loomulikult sellele tuleb üle minna ja see on kulukas, aga igasugused muutused on kulukad, aga peame mõtlema selle peale, kas mitte tulud sellest muudatusest ei ole suuremad kui kulud. nii et minu jaoks vabatahtlikkus ei ole midagi, mida me saame endale eh, praegu lubada ja lükata selle otsustamise kaugemale, sellega on vaja tegeleda praegu ja kui teie poliitiline perekond, sotsiaaldemokraadid, liberaalid äh, ja rohelised otsustame, et liigume kiiremini siduva süsteemi poole, siis lepime kokku ja teeme seda, selle asemel, et jätta see otsustada läbivaatamisklaususele, vähemasti sondeerigem pinda ja vaatame, kas me saame kokku leppida selles praegu, kui me ei saa, ei saa, aga kui äkki saame, siis mina küll toetaksin seda. teiseks, määrade harmoneerimine. siin ma toetan seda, et ei oleks mitte üks maksumäär, vaid selline eh, määrade vahemik, nii nagu käibemaksu puhul. mäletate seda aktiivset mõttevahetust, mis meil oli Iirimaa olukorra üle mõnda aega tagasi? minu jaoks iirlaste seisukoht on põhjendatud, nad ütlesid, me ei ole siin ju kõik võrdsed, me ei asu isegi ühes samas kohas, kui me mõtleme Euroopa eh, tuuma südamiku peale ja on vaja kuidagimoodi hüvitada sellised füüsilised miinused, mis mõnedel on. ja ma usun, et just sel põhjusel ja mitte niivõrd eh, konkurentsivõime põhjustel on meil vaja ette näha selline määrade vahemik. meil on seda vahemikku vaja. mulle meenub, et ma rääkisin kellegagi, keda te hästi teate, Iivi ja ta on endiselt selle riigi peaminister veel mõnda aega ja tema ütles mulle väga selgelt, et Belgia peaministrina ma olen äh, selle vastu, kui ei ole teinud kaks nõudmist, et meil oleks maksustamisbaas ja ka määrad ära otsustatud, sest vastasel korral lihtsalt mm, hakkab äh, maksumäärad vähenema, riikid hakkavad vähenema ja tekib selline võidujooks vales suunas seda ütles peaminister. ei saa ühte ilma teiseta, meil on vaja mõlemat ja meil on vaja suurem lähenemine saavutada määrades, aga siin ei saa tõesti kõi, ühe mõõdupuuga kõiki mõõta, isegi käibemaksu puhul. mina oleksin täieliku harmoneerimise poolt, siin antud juhul ettevõtte tulumaks öö, tuleks liikmesriikide teatud paindlikkus ette näha. ja nüüd ma tulen veel konteksti juurde, mul on väga hästi meeles Äh, see ei ole enam küll aktuaalne, aga mõnda aega tagasi Sarkozy ütles, et ta tahab täielikult integreerida ja harmoneerida kahe suure majanduse maksumäärad Euroopas. ma usun, et see on see, kuhu meiegi tahaksime välja jõuda, rohe, meie rohelised, meie Beneluxi rohelised ütlesime, peame liituma selle algatusega ja võimalikult peatselt, sest me saame selle kaasotsustada ja mitte lihtsalt siin ühineda teistega aga veelgi parem oleks, kui oleks selline ühenduse lähenemisviis, sajaprotsendiline, nii et vaatame kõigepealt meie isekeskist, kas me äkki saame kokku leppida julgema ettepaneku üle. ja kui see on üks võimalus, mida me ei tohiks poliitiliselt käest lasta, sest see oleks väga tugev hääl siis parlamendist, mis kõlaks selle julge meetme toetuseks ja see oleks ka meie vastus kriisile või osa vastusest, ma saan aru, et kõik ei ole sellega äh, nõus, aga kas me saame demokraatliku enamuse taha sellele lähenemisviisile ja kui jah, siis mina toetan seda. nii et julged muudatusettepanekud meie poolt nendel teemadel. aga me tahame suurt enamust sellele ettepanekule taha, nii et siis me näeme, kui kaugele me saame minna, mida kaugemale, seda parem minu arvates. Surprisingly I have gained Kei Mitchell üllatavalt kombel on mul siin nimekirjas. tänan, aga ma saan väga lühidalt teha. kõigepealt ma tänan Marianni selle raporti eest ja tänan kolleege sõnavõttude eest täna hommikul, mis olid väga huvitavad. aga ma arvan, et meil on vaja mõned müüdid hajutada. kui see kõik tõesti käivitub, siis kinnitatakse aastaks kaks tuhat kolmteist ja võib-olla kaks tuhat kuusteist hakkab jõustuma, nii et ma ei usu, et see kuidagi aitaks meil seda kriisi lahendada, mis meil praegu on. nii et ärgem lootkem seda. ja et isegi sellisel juhul jääks ta vabatahtlikuks ja kuluks pikka aega, enne kui liikmesriigid sellega ära harjuvad. ja kolmandaks, teised riigid nagu USA, kus on ühtne valuuta, Te näete, et Delaware'is näiteks suur enamus IT-firmasid, kes seal on registreeritud äriühingu registris, on just nimelt seal, sellepärast et maksustamine on seal palju soodsam kui mujal USA-s. härra Monti ise oma raportis ju ütles, et maksualane konkurents on soovitav osa Euroopa Liidus praegu. aga me peame arvestama eriti seda, et meil on üheksa koda parlamentides liikmesriikides, kellel on reservatsioonid artikli kaks osas, et on rikutud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet, leiavad nad. ja mina arvan, et neid olnuks rohkemgi, kui kuskil oleksid üldvalimise peal tulemas. Iirimaal mõlemad kojad omavad seda reservatsiooni, aga ma usun, et siin on vaja väga palju veel ära teha, ma tervitan seda arutelu. mina olen väikese liikmesriigi esindaja, minul on seda kõike lihtne öelda, aga kui miski asi ei sobi Prantsusmaale ja Saksamaale, siis ei, täna ei kõlanuks siin need argumendid, mida me täna kuulsime. me peame ikkagi mõtlema selle peale, mis sobib Euroopa Liidule tervikuna ja kui miski asi ei sobi Iirimaale, siis mina olen küll äh, avatud vaatama, mis siis on ennekõike Euroopa Liidu huvides, lõppkokkuvõttes tõuseb sellest tulu ka liikmesriikidele kõigile nüüd stabiilsuse ja kasvupakt on ju meil, kus eh, me näeme, et väiksemad peavad kinni pidama reeglid ja samas suured võivad neid ignoreerida. nii et mul on reservatsioone mõningate seisukohtade osas, mida me täna siin kuulsime. ma usun, et see asi ei toimu üleöö ega aita meil seda kriisi lahendada, mis praegu käimas on, me peame arvestama subsidiaarsuse ja proportsionaalsusega. ja väljaspool parlamente kõlab teisigi argumente, aga minul on küll suured reservatsioonid siin kojas kõlanud argumentide osas. ma tänan, Eldekar. köszönöm szépen, először is äh, szeretném kiinduló äh, pont. aitäh kõigepealt sooviksin öelda seda, et ma toetan lähenemist sellele teemale, kuid mul on ka siiski mõningased kahtlused, mida ma sooviksin väljendada. meie eesmärgiks on konkurentsivõime tugevdamine, majanduskasvu suurendamine, bürokraatia vähendamine mulle on jäänud mulje, et komisjoni läbi viidud uuring see viidi läbi juba Ungari eesistumise ajal. tollal kehtisid hoopis teised raamtingimused. Ungari majanduslangus on praegu aga juba üks protsent kui viia sisse ühtne konsolideeritud maksustamisbaas, siis see ei lihtsustaks, ei lihtsustaks olukorda. ma arvan, et ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi sisseviimine ei avaldaks mingisugust positiivset mõju ning praegu ei ole kindlasti õige ajahetk selle jaoks. ma leian, et uuring tuleb ajakohastada ning äh, tuleks mõelda sellele, milline oleks üldse konsolideeritud maksustamisbaasi mõju praeguses majanduslikus olukorras ning kuidas see mõjutaks kõige nõrgemaid riike. tegemist on väga keerulise küsimusega. Äh, ning nüüd veel üks äh, küsimus mil määral aitab ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi sisseviimine vähendada bürokraatiat ning millised kulutused on sellega seotud? mida see tegelikult liikmesriikidele tähendab, mida see tähendab ka maksustamissüsteemi kontrolli osas, millised kulutused siin tekivad? see on väga tõsine küsimus ning sellega tuleb arvestada edasi proportsionaalne jaotus. ma arvan, et liikmesriikides on tingimused väga erinevad. väga erinevad on kindlasti ka kulutused, mis on seotud eh, maksude sissenõudmisega. haldussüsteemid on väga erinevad, see kõik tekitab lisaprobleeme peale selle ei saa ma aru, kuidas on jaotusvalem äh, koostatud. see on aga väga tähtis küsimus. see ju määrab ka selle, kas liikmesriik toetab seda või mitte. osadel liikmesriikidel on ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi suhtes reservatsioonid ning see on kindlasti seotud ka jaotusvalemiga põhimõtteliselt olen ma nõus selle maksustamisbaasiga, kuid siin on väga palju lahtisi otsi veel. Um... suur tänu, Peeter Says...! ma tahtsin lihtsalt Mariannele öelda, et jah, tõepoolest VKE-dele on mõju ebaproportsionaalselt suur ja seda me peame kõik arvestama. ikka ja jälle me tuleme selle juurde ju tagasi ja väga palju inimesi on tööl ju ettevõtetes kogu Euroopa Liidus, see on seotud ka otseinvesteeringutega. me peame olema auahned selles osas, mida me teeme selle konsolideeritud maksustamisbaasiga ja tõesti tuleb latt kõrgele seada ja ma olen proua Lambertsiga selles nõus. ja äh, see on ka kena, et äh, te oma peaministriga neid teemasid arutate, sest see on väga loogiline aga kui me nüüd jätame suurtele riikidele otsustada, mis need miinimumid on, siis tõesti hakkavad kõik eh, oma määrasid arendama, toimub selline võidujooks madalama määra suunas ja seda tuleb igati vältida. ma kuulasin ära ka Kay Mitchell'i, jah, mõned riigid on kuuldud lausa paariariikideks, sellepärast et nad ei allu sellele üldisele trendile, mis maksustamise vallas valitseb ja see on ebaõiglane. me peame arvestama iga riigi tööstuslikku baasi, konfiguratsiooni, geograafilist asukohta ning mõtlema selle peale, eh, mida teha, et tulusid suurendada. jah, maksutulu ei ole lihtsalt eh, ei puuduta lihtsalt harmoneeritud määrasid, vaid tähtis on ka, kuidas seda raha kasutatakse. Eh, seda tuleb kasutada öö, tööstusbaasi tugevdamiseks. valitsused otsustavad seda nii, et eelarvete konsolideerimine ja maksustamine on omavahel seotud, nii et äh, me tõesti ei tohiks siin äh, kahe riigi seisukohtade arutamisega piirduda, vaid peame mõtlema ikka kogu Euroopa Liidu peale, sest meie ühine kaubavahetus äh, Euroopa Liidu sees ju ühendab meid ja meie seisame ülemaailmses konkurentsi vastu. nii et Mariann, mulle näib, et sinu raport läheb õiges suunas, aga seni, kuni valitsustes ja nõukogus on väga vähe ambitsioonikust, siis paraku asi ei edene. aitäh, meil on umbes pool tundi aega, keegi ei soovi rohkem äh, sõna. Ehm, aga debatt oli siiski üsna interaktiivne ja komisjonile annan ma ka sõna, aga äh, enne tahab veel äh, sõna Philipp. jah, äh, ma tahan vastata Keile, sellepärast et tema ja mina oleme suutnud Iiri olukorra kohta pidada debatti, mis oli faktipõhine ja ei muutunud emotsionaalseks, sest ma arvan, et me kõik teame maksuparadiise ja seda, millised äh, õigusloomelised äh, aktid äh, võimaldavad maksuparadiiside pidamist ja selle asemel, et üksteisele näpuga näidata, võiksime midagi ette võtta. kuid mind häiris Delaware'ile viitamine, Delaware USA-s. Ehm, sellepärast, et tegelikult on ebanormaalne, et ühele aadressile on kakssada tuhat erinevat ettevõtet registreeritud, võib-olla see on seaduslik, aga samas on see ju maksupettus see on pettus, et USA-d võib lihtsalt äh, äh, eeskujuks tuua. aga mina ütleksin, et äh, see on võimalik Euroopa Liidus, see on võimalik. olgu, äh, seda ma loomulikult ei poolda, kuid ma pooldan seda, et süsteem oleks paindlik ja ma nõustun täielikult sellega, mis sa ütlesid, et äh, ei ei peaks äh, ainult kaks äh, suurt riiki kõike määrama, meil on vaja ühendusepõhist lähenemisviisi ja see tähendab seda, et äh, meil tuleb mõelda kõikide ühenduse liikmete huvidele, mitte ainult mõnele üksikule. ma loodan, et me võime selles asjas teha koostööd. Silvi? jah, just see ongi tähtis ja mina tahtsin sedasama rõhutada ma ei tea, kui palju intervjuusid ma olen andnud Iiri televisioonile ja raadiole, aga ehm, ma olen täiesti teadlik eh, sellest, et teie, teie riigis on need teemad väga delikaatsed, kuid ma ei taha, et siin hakataks mõtlema, et kõik Prantsusmaa või Saksamaa Euroopa Parlamendi liikmed usuvad seda, mida Prantsusmaa ja Saksamaa valitsus räägivad ja toetavad neid. tegelikult eh, on, olen mina Euroopa-meelne ja ma usun, et me kõik peaksime veel kord vaatama seda olukorda, vaatama seda uue pilguga ja mitte jääma lihtsalt teoreetilise arutelu juurde. võib-olla tuleb uus majanduslangus. see tähendab, et me vajame üksteise toetust ja ei ole vaja äh, omavahel kakelda, ei ole vaja kakelda Eurotsooni siseselt äh, ega ka äh, teiste partneritega. vähemalt mina tahaks, et me suudaksime sellises vaimus koostööd teha ma arvan, et me kõik saame aru, et need teemad on delikaatsed, me saame kõik aru, et Prantsusmaad ja Saksamaad ei ole ka väga lihtne mõista, kuid teisest küljest ei ole ju halb, et on inimesi, kes püüavad piire nihutada ja edasi liikuda, aitäh. kas on veel sõnasoove? Mariann, sa saad lõpus nagunii rääkida, kui sa tahad kohe sõna, siis palun. jah, kui võimalik, siis räägin kohe. lugupeetud kolleegid ma olen nüüd ära kuulanud äh, erinevad sõnavõtud ning usun, et Ivo sai minust tõesti õigesti aru, kui ta ütles, et äh, minu isiklik arvamus tegelikult ei ole siin raportis üleni sees, sest see pole võimalik. ma olen ju raportöör ja ma pean esindama kõiki, ma ei saa kirjutada raportit, mis kajastab ainult minu veendumusi. ma usun, et meil on võimalik koos töötada ja ma tahaksin, et me saaksime koos töötada ma loodan, et mina omalt poolt suudan äh, mõjutada nõukogu, kes peab tegema ühehäälse otsuse, et ma suudan seda oma raportiga. ma usun, et äh, on vaja tulemused saavutada, on vaja saavutada tulemusi, aga nendele kolleegidele, kes on mures kes ütlevad, et nagunii me saavutame enamuse, kas me ei saaks seda raportit muuta jõulisemaks, kas ei saaks esitada paremaid muudatusettepanekuid, neile vastaksin ma eh, järgmiselt. kõigepealt panin ma teie sõnavõttudes tähele seda, mis on ka enne ikka pinnale kerkinud, kui arutatakse maksuküsimusi ehk siis me ei usalda üksteise maksuhaldussüsteeme, nii on see näiteks käibemaksuga inimesed hakkavad äh, kohe äh, rääkima, et äh, kuidas, ähm, kuidas garanteerida Maksuametite omavahelist koostööd, kas teise riigi Maksuamet ikka töötab piisavalt hästi, kõik usuvad, et nende siseaudit on parem kui teiste oma, nende riigikontroll töötab paremini kui teiste riigikontrollid ja nii edasi. nii et ähm, kõigepealt tuleb see maksuasutuste küsimus selgeks rääkida. kui me üksteist ei usalda, siis ei ole ka mingit koostööd võimalik teha aga kas meil on aega, et äh, kõik need küsimused põhjalikult läbi analüüsida? mina kodaniku, mina Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi liikmena arvan, et äh, me peaksime, me peaksime integreeruma selliselt, et me peaksime integreeruma, kuid see ei tähenda seda, et me peaksime äh, see ei tähenda, et maksuametit tuleks kokku liita, see tähendab lihtsalt, et kõigepealt tuleks kaotada see omavaheline usaldatamas. me oleme ka enne kuulnud ja näinud seda, et kui mõni suurriik jätab reeglid täitmata, siis eh, pigistatakse silm kinni, aga kui seda teeb mõni väikeriik, siis eh, küsivad kõik kohe, miks ja kuidas, seda ütles ka härra Mitchell. me peame arvestama stabiilsuse kasvupaktiga ning eh, selle nõudmistega ning äh, maksudirektiive vaatab nagunii äh, uuesti läbi Euroopa kohus, igaüks võib äh, esitada Euroopa kohtule eelotsuse taotluse, nii et igaüks võib saada mingisuguse arvamuse, selles suhtes on suured ja väikesed riigid täiesti võrdsed, Euroopa kohus kohtleb neid võrdselt. proua Merkel tegeleb praegu stabiilsuse kasvupaktiga, kuid äh, kuid äh, stabiilsuse kasvupakti puhul küll ei ole nii, et, äh, et äh, suuri ja väikeseid riike koheldakse võrdselt. ja siis küsimus, et millises suunas me liigume ja mis edasi saab, seda on tegelikult ju võimatu ennustada kui ennustamine teha kohustus, kohustuslikuks küll, siis tulevad ka prognoosid, aga need võivad ikkagi olla ekslikud kui me tõesti astume sammu ettevõtete ühtse, tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi suunas, siis see on riskantne, aga vähemalt me teeme midagi. ma arvan, et me peaksime selle sammu astuma. ja keskpikas ja pikas perspektiivis peame ka kuhugi jõudma, aga kõigepealt tuleb astuda see esimene samm ja kui me peame selle sammu astumiseks kõigepealt midagi muutma, siis tuleb ka muuta. olukorda hinnata saab alles siis, kui tsükkel on lõppenud. ning eh, vabatahtlikkuse element eh, tähendab seda, et liikmesriigid võivad ikkagi ise otsustada, milline on nende maksustamismäär, nii et eh, nad saaksid koguda vajalikku tulu vajalike poliitikate rahastamiseks. aitäh! ma kavatsesin sulle tegelikult äh, sõna anda päris lõpus, äh, meil võib-olla on veel küsimusi, millele vastata võiksid, aga mul on ikkagi hea meel, et see debatt on kujunenud nii elavaks, äh, sest niimoodi tulevad välja kõik need pinged, mis nagunii pinnal kobrutavad. ning ühest küljest me võime küll öelda, et äh, ühtne maksustamisbaas stimuleerib majandust, kuid teisest küljest öelda, et äh, see kahjustab konkurentsi ja äh, kuna arvamused on seinast seina, siis on ainult väga tervitatav, et me täna saame kõik suud puhtaks rääkida, peale selle on meil selleks piisavalt aega Ehm, me oleme siin rääkinud sellest, kas pigem kehtestatakse keelud või fikseeritud määrad. minu isiklik arvamus on selline, et käibemaksu puhul on lubatud igal riigil ise otsustada, et ta mingit käibemaksumääru alandab, näiteks turismisektoris ning eh, siis, kui tekkisid probleemid eh, majanduskasvuga, mis võivad veel jätkuda mõnda aega, eh, siis on samuti riikidel vaja meetodeid, mille abil oma majandust reguleerida sellised meetodid ja instrumendid on praegu olemas, neid saab kasutada. ja need aja, annavad liikmesriikidele vajalikku paindlikkust nii praegu kui tulevikus. Need annavad rohkem läbipaistvust. me teame, et maksuküsimustest rääkides ei oleks tegelikult vaja süüdistavalt osutada Iirimaale, vaid hoopis äh, teistele riikidele. ma ütlesin, et ma annan äh, sõna komisjonile, nagu lubasin, siis nüüd annangi ja pärast seda saab lõpetuseks sõna Mariann. aitäh mina juhin osakonda, mis on äh, ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi küsimusega kõige rohkem tegelenud ja seetõttu olen ma täna siin. minu jaoks on väga huvitav äh, kuulata seda, mida Euroopa Parlamendi liikmed arvavad ja äh, te olete väga õigesti välja toonud kolm kõige tähtsamat küsimust, vabatahtlikkus, konsolideeritus ja maksumäärad ma olen kindel, et te tunnete komisjoni seisukohta, mis on küllalt jäik, aga ikkagi oli huvitav kuulata, millised on teie seisukohad. ning komisjon kahtlemata tutvub äh, hoolikalt teie raporti lõpptekstiga. mina omalt poolt tahaksin äh, sõna võtta kolmes punktis, mis on debati jooksul korduvalt äh, tõstatunud. kõigepealt siis vabatahtlikkus ka nõukogu töörühmas on vabatahtlikkust arutatud, nõukogu töörühm tegeleb tehniliste küsimuste analüüsimisega ja tuletan teile veel kord meelde, et kui inimesed ütlevad, et võib-olla ei ole liikmesriigil võimalik hallata kahte erinevat maksusüsteemi erinevate reeglite alusel, ehm, mina tahaksin meelde tuletada, et direktiivi alusel peavad liikmesriigid võimaldama kasutada ettevõtte tulumaksu ühtset konsolideeritud maksustamisbaasi kuid äh, direktiiv ei ütle, et äh, paralleelselt peavad ka kehtima ka mingid äh, muud siseriiklikud reeglid, nii et kui liikmesriik ei soovi kasutada kahte süsteemi, võib ta olemasoleva süsteemi viia vastavusse konsolideeritud maksu, maksustamisbaasi reeglitega. nõukogus on seda korduvalt arutatud ja toodud välja selline hinnang ja seetõttu ma seda ka rõhutan siin teiseks äh, tahaksin rääkida IRFS-ist ja Iirimaast. me ei ole soovinud ennast sellega otse siduda, sest äh, mitte kõik liikmesriigid ja ettevõtted et äh, mitte kõik ettevõtted Euroopa Liidus ei saa kasutada IFRS-i, seda otsustab liikmesriik, kas nad peaksid või ei peaks seda kasutama. ning eh, mitte kõik liikmesriigid ei tee seda isegi võimalikuks, eh, seetõttu ei saa me luua sellist otsest süsteemi, sest eh, mõne ettevõtte jaoks oleks rahvusvahelise finantsaruandluse süsteemi kasutamine, IFRS-i kasutamine lihtsalt väga problemaatiline ning kolmandaks tahaksin öelda neile, kes võib-olla pole kursis, et me oleme saanud ähm, Euroopa, äh, me oleme saanud äh, üheksa liikmesriigi parlamendi arvamused vastavalt äh, Lissaboni lepingule ning kolmteist delegatsioone on öelnud, et äh, rikutakse lähimuspõhimõtet, kuid äh, vaja oleks, et kaheksateist liikmesriiki seda väidaks, et lähimuspõhimõte tõesti äh, loetakse rikutuks. sellest hoolimata võtsime me neid kaebusi tõsiselt ning oktoobri lõpus ja novembri lõpus nõukogu ka arutas neid küsimusi ja varsti avaldab komisjon äh, vastava aruande, kuid vahepeal on ta vastanud kõigile kaevanud liikmesriikidele, et ei nõustu Rahvusparlamendi hinnanguga lähimuspõhimõtte rikkumisele. ei nõustu ka proportsionaalsuspõhimõtte rikkumise väitega, sest mõned liikmesriigid tõid välja ka selle aga kui see kõrvale jätta, siis on komisjonil endiselt väga hea meel, et te sellist debatti peate ning me jääme ootama, milline on lõppraport ja kohe, kui te selle raporti esitate, tutvume sellega, sest me saame aru, et parlamendile on tegemist väga tähtsa küsimusega, aitäh! Uh, nii, meil on veel natuke aega, nii et mm, Eh, palun, teil on sõna, siis saab Mariann lõpetuseks sõna. Eh, eh, aitäh. ma kuulasin komisjoni sõnavõttu ning ma sooviksin tegelikult teada, milline on tegelikult kasvuperspektiiv, kui ühtlustatud maksusüst-, maksustamissüsteem sisse viiakse mis, millised liikmesriigid saaksid sellest süsteemist kõige rohkem kasu ning millised äh, liikmesriigid võib-olla äh, saaksid vähem kasu, meil peaks olema sel-, selge ettekujutus sellest, enne kui me hakkame otsuseid tegema. kas komisjonil on praegu soov vastata või hiljem? ma võin vastata, vabandust, kui ma seda ei käsitlenud Äh, komisjonis on meil kõik majandusanalüüsid, mõjude hinnangud tehtud ja see puudutab väga paljusid äh, prognoose, on kasutatud erinevaid meetodeid, me vaatame trende. nüüd ähm, millised liikmesriigid on kaitsetumad siin kui teised? mida me tegime, me modelleerisime teatud stsenaariumid ja vaatasime, milline mõju on ettepanekul erinevatele liikmesriikidele erinevate stsenaariumide käivitumisel. aga kõik oleneb nüüd sellest, millise stsenaariumi te valite ja millist maksumäära liikmesriik on otsustanud kasutada konsolideeritud maksustamisbaasas ja kuna ettepanek õiguslikku alust ja maksumäärasid ei käsitle, siis alati on nii, et kui liikmesriik sooritab, soovib määra tõsta, siis ja sellega tulu suurendada, siis meie ei saa iga kord hinnata, kuidas selle mõju on. ja teine asi, tegemist on ikkagi prognoosidega. kui me küsisime liikmesriikidelt eh, tehnilised üldised küsimused, siis üks küsimus oli, et et millised teie maksumäärad on järgmisel viiel-kümnel aastal, kas te teate seda ja vastus on ei, nad ei tea seda, millised saavad maksutulud olema kaugemas tulevikus, nii et me pidime modelleerima terve rea stsenaariume ja see oli väga põhjalik hinnang, mõjude analüüs erinevatest vaatenurkadest ja see kõik on ka avaldatud trükis no kas Anni, sina soovisid sõna? mul oleks üks küsimus Euroopa Komisjonile. just, mis puudutab liikmesriike. kas te oskate ennustada, millised on riikide maksutulud, kui eesmärgid saavutataks, siis kui me tahame saavutada eesmärke, siis peaks ju süsteem olema ikkagi teatud määral kohustuslik. tegemist on väga oluliste sammudega majanduse juhtimise valdkonnas me ei saa vaadata neid küsimusi eraldi maksupoliitikast. maksupoliitika on Euroopa Liidu majanduse juhtimise üks olulisi alussambaid meil on vaja eelarvet konsolideerimise tingimused paika panna ning samal ajal eh, on meil vaja määratleda ka kõige olulisemad instrumendid, eh, mida liikmesriigid saavad kasutada maksust, maksupoliitikas kahekümne seitsme liikmesriigi või seitsmeteistkümne liikmesriigi vahel kokkuleppe saavutamine on keeruline, kuid oluline on see, et arutelu on avatud. mind huvitab just see, et kui me lähtume kohustuslikust süsteemist, tõhustatud koostööst, mil siis võib-olla alustada võiksid euroala riigid ning teised järele tulla. Mariann, palun. ma tahan tänada kõiki kolleege mõttevahetuses osalemise eest, me saime terve rea muudatusettepanekuid ja saab olema väga huvitav vaadata, kus siis meil see enamus välja kujuneb. ma olen väga tänulik kõigile. ja kõik loomulikult sõltub ka kõigest muust. liikmesriigid omavahel on ju sõltuvuses, me oleme seda kõik suurepäraselt kogenud viimastel nädalatel ja kuudel. see vastastikune sõltuvus tähendab seda, et kui me midagi teeme, siis me peame olema järjekindlad ja mõtlema selle peale, kuidas see mõjutab teisi valdkondi. peame mõtlema selle peale, mida kõigepealt teha. Mm, nii et mulle näib, et ühtsele konsolideeritud maksustamisbaasile on toetus olemas, aga kuidas see kõik lõppkokkuvõttes välja nägema hakkab, sõltub sellest, kuidas me hääletame muudatusettepanekute üle nõukogu ja komisjon ja maksuhaldurid kõik mõtlevad nende teemade peale. tegemist on ettepanekuga, mis on väga põhjalikult ette valmistatud, see ei ole sündinud ka üleöö. ja seda ei ole lihtsalt siia saadetud, et vaadata, mida meie asjast arvame. see on väga põhjalikult läbimõeldud ettepanek ja väga kahju, kui see ohtu satuks. ma usun, et nõukogu vaatab asja positiivselt, siingi majas on toetus olemas. küsimus on nüüd selles, kas me oleme realistid või eh, tahame kaugemale minna sellest, mis hetkel näib teostatav. minu praktiline kogemus ütleb mulle, et ei ole abi sellest, kui üritatakse rohkemat, kui suudetakse, tuleb ikkagi olla realist ja arvestada ka liikmesriikide kõhklusi, need on tõesti praegu suured. jah, ma vaatan väga põhjalikult läbi need muudatusettepanekud, mis mulle on tulnud ning me töötame käsikäes, äh, oleme avatud igasugustele ettepanekutele, üritame kõigile vastu tulla, et raport kokkuvõttes oleks hea veel üks asi, mille ma tahtsin tõstatada, mul ei ole veel vastust endal, aga äh, Eh, kui palju televeerisid siis Euroopasse tekib ja kuidas ära hoida nende tekkimine. hetkel on meil eh, süsteem, mis ei põhine sellele, kus paikneb peakorter. me vaatame, kus kulu, kus äh, kasum tekib ja see kasum jaotatakse ära riikide vahel, kus ettevõte aktiivselt tegutseb, see on midagi muud kui Delaware'is kasutatav. aga mõtleme selle peale, kuidas ära hoida see, et kõik paigutavad oma peakorteri kuskile riiki, kus maksuhaldussüsteem ei ole nii range kui mujal. nii et siin on vaja leida lahendus. aga ma usun, et kui me selle üle järele mõtleme, siis meil on järgmine kord juba ka lahendus välja pakkuda. suur tänu see oli väga huvitav mõttevahetus, muudatusettepanekuid saab esitada keskpäevani neljapäev, kaheksas detsember ja me kaalume neid üheksandal jaanuaril ja hääletus on plaanitud kuuendal veebruaril ja märtsikuisel teisel plenaaril hakkame seda teemat jälle käsitlema. suur tänu! nüüd on meil väike paus, ootame ära, et eh, kõik saabuksid siia hääletama ja et jagataks välja ka hääletusnimekirjad, nii et viie minuti pärast kell üksteist jätkame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

kui kõik on äh, nüüd kohal, siis palun teil istet võtta. ma vaatan üle, kes kohal on ja siis saame hakata hääletama. One, two. on mõned teadaanded, enne kui me läheme hääletamise juurde. Õnneks on meil piisavalt inimesi. kõigepealt siis toimusid äh, kolmepoolsed läbirääkimised EMA-alal, äh, need toimusid eile. me oleme saavutanud ka edu aga on veel vaja teha tööd ning järgmine emirialane kolmepoolne läbirääkimine toimub kahe nädala jooksul, kui oleme kokku leppinud kuupäeva. Äh, turu kuritarvitamise direktiivi osas on libe komisjon palunud vastavalt kodukorra punktile viiskümmend üks meiega koostöö tegemist ja koostööd tahavad nad teha kriminaalõiguslike karistuste alal, see on osaks direktiivist. libe ütleb, et äh, nad tahavad rääkida Euroopa Liidu kriminaalõigusest üldiselt äh, ning õiguslikust alusest, milleks praegu on artikkel kaheksakümmend kolm äh, lõige kaks, et ähm, eesmärgiks on tõhustada koostööd õiguskaitseorganite vahel ning äh, mina nagu tavaliselt äh, saadan äh, esimeste konverentsile kirja ja seisan vastu sellele taotlusele, mille libe on esitanud, sest neil on palutud kirjutada lihtarvamus. ja me võime nendega teha koostööd kriminaalõiguslikus, kriminaalõiguslike üldiste küsimuste alal ma äh, teatan äh, delegatsioonile ka sellest, et äh, käisime Taanis kahekümne neljandal ja kahekümne viiendal novembril ja kohtusime ka Äh, siis kohalike parlamendiliikmetega Taanis ning äh, meil oli väga konstruktiivne koosolek Taani kui järgmise eesistujaga. me pidasime äh, koosolekuid majandus, siseasjade ning majanduskasvu ministriga. üks minister kahjuks haigestus ja teda meil ei õnnestunudki kohata, kuid me kohtasime näiteks maksuministrit, keskpanga juhtimist, keskpanga juhti, Taani pangaassotsiatsioonide esindajaid ning eh, erinevaid Taani parlamendi liikmeid, neid, kes tegelevad Euroopa Liidu küsimustega, finantsteenuste mm, määruse arutamine eh, oli siis samuti päevakorras, arutasime ka erinevaid makromajanduslikke küsimusi ning eh, arutasime seda, mida Taani kavatseb eesistumise ajal teha, millised on tema prioriteedid üks nendest on jällegi CCDB, siis finantstehingute maks, eurotsooni kriis majanduskasv, uued äh, töökohad, äh, finantsteenuste määrus ja teised küsimused. ma tuletan siinkohal äh, meelde, et täna pärastlõunal toimub koordinaatorite koosolek selles samas saalis, siin see algab kolmveerand viis ning sinna tuleb ka sinna tulevad ka Saksa majanduseksperdid ja see on avatud koosolek, kus kõik võivad osaleda, seal räägitakse eurovõlakirjadest ning Redemption fondist, äh, fondist räägitakse samuti, kuid äh, töökeeli on ainult kolm, need on inglise, prantsuse ja saksa, nendesse on tagatud tõlge. loodetavasti saavad liikmed tulla, nüüd aga läheme hääletamise juurde. loodetavasti siis äh, võime alustada, kõigepealt päevakorrapunkt viis kõigepealt siis äh, euromüntide emiteerimine. kas te olete valmis? väga hea. kõigepealt siis härra Ludvingson on sõlminud sõna, aitäh. minu äh, äh, hääletusmasin äh, ei tööta. Do, let, let's, can we have a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 kolmkümmend kaks inimest on pannud äh, kaardi sisse, kakskümmend üheksa häält on registreeritud. midagi on valesti. aga võime alustada. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid? seda kohe kontrollimegi, üheksa Simply vote kas kõik on hääletanud? nüüd on hääletus lõppenud, see on vastu võetud. kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud kümme, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kolleegid, palun teil kätt tõsta natuke kõrgemale, sellepärast et muidu jah. Ehm, ma ei näe muidu, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. suuline muudatusettepanek A, raportööri oma, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. suuline ettepanek B, raportööri oma, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. suuline ettepanek C, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitseteist ja kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, seda kontrollime see on siis seitseteist ja kakskümmend kaheksa äh, teksti kustutamine, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, see on vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud siin ruumis on väga raske näha, kes kätt tõstab. kompromiss B, raportööri oma. kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend, kes on poolt? kakskümmend sest kompromiss kukkus läbi, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. seda kontrollime. minu meelest tagasi lükatud kakskümmend kaks hääletust on olnud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? see on vastu võetud. nii et hea, et kontrollisime. kakskümmend kolm. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Arliin, ma ei kuule ennast, kui sa räägid. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu ka seda peame kontrollima, sest ma ei näe teid, teie käsi ei tõsta neid piisavalt kõrgele. kakskümmend neli. kõik on hääletanud, vastu võetud. lihtsalt ma ei näinud teie käsi. nii, üks, kes on poolt? ma ootan, et Rahvapartei fraktsioonid ka tõuse-, tõstaksid äh, käe, Rahvapartei fraktsiooni esindajad. vastu, äh, erapooletuid vastu võetud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kolm, kes on poolt, vastu ja erapooletuid. kontrollime. ma arvan, et vastu võetud. kolm proovime uuesti. kolm nii, hääletame. endiselt kolm, nii. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. nagu ma arvasingi. kompromiss C, raportööri oma, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaks äh,, viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ja nüüd elektrooniline hääletus, äh, kogu tekst muudetud kujul. hääletus on lõppenud, vastu võetud kolmekümne viie poolthäälega, ähm, vastu võetud üksmeelselt ning nüüd siis õigusloomeline resolutsioon. hääletus on alanud. siin pean ma juurde lisama siis kolmkümmend kuus hääletajat kokku ning kolmkümmend kuus poolthäält ühehäälselt vastu võetud. suur tänu! Lähme edasi teise hääletuse juurde. see puudutab nõukogu määrust mis on meie päevakorras punkt number kuus, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, üheksa, kes on, olgu, kontrollime, muudatusettepanek kaheksa, kontrollime kui kõik on hääletanud, siis jah, tagasi lükatud, kaheksas on tagasi lükatud, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss A, kes on poolt, vastu. kompromiss ei, see, see ei ole kompromiss, see on suuline ettepanek, poolt, vastu, erapooletuid ma ei saa täpselt aru, kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, see on selgelt tagasi lükatud. nüüd kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üksteist, poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud kaksteist, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmteist, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud üks, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kaks, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kolm, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud neli, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud ja kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nüüd elektrooniline hääletus, kogu tekst muudetud kujul, hääletus on alanud. vastu võetud kolmekümne kuue poolthäälega ja vastu võetud üksmeelselt ning äh, õigusloomeline resolutsioon, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. kolm inimest on veel hääletamata. kas te olete kõike nuppu vajutanud, kas te kavatsete vajutada? üks veel. nüüd on hääletus lõppenud kolmkümmend kuus poolthäält, mitte keegi pole vastu, mitte keegi ei erapooletuks. suur aitäh! Läheme nüüd edasi, järgmine on makromajanduse tasakaalustamatuse jälgimise tulemustabeli projekt niisiis, meil on kolm suulist muudatusettepanekut kompromiss A juurde, nii et ma usun, et hääletame need eraldi läbi kõigepealt kõigepealt suuline muudatus sotsiaaldemokraatidelt, eh, põhjenduspunkt sisse võtta, kus eh, öeldakse, et avatud parlamendi presidendi avaldus edasi, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd teine suuline muudatusettepanek, äh, panna sõnad äh, sisse, kes on poolt, vastu, erapooletud, ka tagasi lükatud ja kolmas suuline muudatusettepanek puudutas lõiget, kus räägitakse, et võetakse arvesse ja nii edasi, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame kompromissi A, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd hääletame teksti äh, muudetud kujul ja seda elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? kolmkümmend kolm olid poolt, kolm jäid erapooletuks, keegi vastu ei olnud, suur tänu teile It's the same. That's the same. And that's it. We are now... ja sellega oleme oma töö lõpetanud, suur tänu teile. Okay. We've, we've got a... meil on variraportööride sepa kohtumine nüüd toimumas. nii et palun, kui te lahkute, siis lahkuge vaikselt